osa istungjärguga. palun võtke kohad sisse. Otwieram posiedzenie. Ogłaszam wznowienie sesji Parlamentu Europejskiego. Ma avan istungi, mis äh, katkes äh, detsembris kaks tuhat üheksa. kahetsusega annan teile teada, et pole Pilar Hoedes, kes on Euroopa Liidu esinduse asedirektor, on endiselt kadunud ja tema otsingud jätkuvad. proua Juarez Paul töötas varem ka Euroopa Parlamendis. me kõik oleme oma mõtetes Haiti rahvastikuga, kes kannatas raske maavärina all nii Euroopa Liit kui ka üksikud liikmesriigid on lubanud suurt finantsabi ja samuti saadetakse sinna sada viiskümmend Euroopa politseinikku. ka üksikud liikmesriigid on lubanud saata abistajaid. see on kõige hullem looduskatastroof äh, Haiti ajaloos ja üks suurimaid katastroofe inimkonna ajaloos. paljud Euroopa Liidu kodanikud hukkusid selles looduskatastroofis ja paljud on endiselt kadunud. ja ma paluksin äh, teil nüüd mälestada ohvreid. palun tõuske